Okay, colleague. We just start. kallid kolleegid, alustame pihta. kõigepealt alustan päevakorra muudatuse ettepanekuga. uus seitsmes punkt, Schengeni ala funktsioneerimine, raporti eelnõu üksteist viisteist, Carlos Coelho, ettekandja. ja veel Mm, kahjuks täna ei ole horvaatia ja keelikeelset tõlget. kallid kolleegid, asume nüüd arvamuste vahetuse juurde Rob Wainwrightiga, Europoli peadirektoriga. mõned nädalad tagasi oli meil proua de Polle kuulamine kes on välja valitud äh, härra Wainwrighti ametit jätkama. ja täna on meil võimalus vaadata tagasi üheksale aastale, kui härra Wainwright oli või on olnud Europoli eesotsas. ma sooviksin tänada teda tema pühendumuse ja ääretu professionismi eest. kaks tuhat üheksa asus ta sellele ametikohale ja kolmekümnendal aprillil kaks tuhat kaheksateist tema ametiaeg lõpeb ma annaksin kõigepealt alustuseks sõna härra Wainwrightile ja siis pärast seda on meil mõttevahetus saadikutega. palun, härra Wainwright. aitäh, proua juhataja ähm,. mul on väga hea meel viimane kord siin teie ees olla ähm,. ma olen siin palju kordi üheksa viimase aasta jooksul käia, käinud ning alustuseks sooviksin ma tänada teid koostöö eest, väga nauditava koostöö eest, mis Europolil on olnud teie komisjoniga. see on muutunud ähm, tihedamaks ja intensiivsemaks nende aastate jooksul ja ma sooviksin väga tänada paljusid saadikuid selle eest, et te olete isiklikult mind toetanud ja Europoli, et äh, meil oleks võimalik kaitsta Euroopa Liidu kodanikke. järgmise kümne aasta, äh, kümne minuti jooksul mõned mõtted selle perioodi kohta, mil ma Europoli juhtisin. nagu me palju kordi oleme rääkinud, on sisejulgeoleku ohud muutunud väga palju keerukamaks selle aja jooksul, nagu me palju kordi oleme tõdenud. järg, möödunud kolme-nelja aasta jooksul on olnud Äh, katastroofilised terrorismiintsidendid ja need on tegelikult muutnud täielikult kogu seda nähtust. Ähm, terrorism oli varem pigem seotud ühe või teise riigiga, nüüd on tegu pigem kollektiivse probleemiga sellepärast et rahvusvaheline džihadism ähm,, see on rahvusvaheline nähtus ja püütakse ju ülemaailmset kalifaati sellega kehtestada. tuhanded radikaliseerunud isikud tegutsevad Euroopas, paljud nad on tulnud siia Süüriast ja Iraagist. ehk tegu on väga rahvusvahelise nähtuse ja väga rahvusvahelise turvalisusohuga ja sellel on omad tagajärjed kõikidele meile, kes me tegeleme nende teemadega. me peame mõistma, et meie reageering peab julgeoleku ja turvalisuse seisukohalt olema samuti kollektiivne. organiseeritud kuritegevus ja küberkuritegevus ehm, ähm, pärast viieteistkümnenda aasta rändekriisi algust äh, on need nähtused intensiivistunud, inimkaubandus näiteks. Ehm, siin on olnud asju, mil eh, siis küberturvalisus näiteks, mis ehm, ei ole sugugi mitte kõikide riikide valitsustelt ehm, saanud sellist tähelepanu, nagu see teeniks Ehm, palju on inimkaubanduse ohvreid, aga põhiline on see, et kaks kolmandikku nendest on tegelikult Euroopa Liidu kodanikud. saatjata alaealised, jällegi üks küsimus. Neid kasutatakse ära tihti ehm, smugeldajate jõukude poolt, kes ähm, püüavad kasu teenida rändekriisist. milliseid teemasid veel võiksin edas-, esile tuua. hiiglasliku mahuga pettused, mis on saanud teenimatult väikese tähelepanu, rahvusvaheline kinnisvara, kuritegevus, kaheksakümmend viis miljardit eurot aastas on selle ähm, mõju selle tõttu läheb kaduma. see on siis astronoomiline summa ja see näidab, näitab seda, kuivõrd professionaalselt organiseeritud kuritegelikud rühmitused on tänapäeval hakanud mm, tegutsema paljudes riikides ja paljudes erinevates sektorites. teatud riikides on jätkuvalt veel nii-öelda traditsioonilised maffiad, aga nendele on lisandunud just nimelt see, need rahvusvahelised kuritegelikud rühmitused oma darknetiga. edasi ähm, on sadu professionaalseid äh, rahapesu organisatsioone. see on tohutu mahuga paljuski mõttes küberkuritegevus on meie sisejulgeoleku ohtudest kõige dramaatilisem. see ei ole võrreldav terrorismiga, aga põhiline on see, et ta pakub meile väga pikaajalisi väljakutseid, kurjategijad kasutavad ära eh, krüpteerimist, krüptorahasid, darknetti ja kõik, paljusid muid asju öö, mm, oma tegevuses. lunavara on muutunud esi, esi, on kolinud esikohale varem oli ähm, suhteliselt vähe neid, et saadeti mingisuguseid ähm, kirju miljonitele inimestele, loodeti et, et üks protsent neist langeb sellesse lõksu, aga tegelikult nüüd on see kasvanud ähm,, äh, neid on nagu seeni pärast vihma, võetakse ähm, sihikule pangad, üksikisikud ähm,, samuti ähm, neid pahavararünnakuid on ka taristu vastu. mida veel öelda? küberkuritegevus on muutunud omaette tööstusharuks. tuhanded spetsialistid on moodustanud nii-öelda löökrühmi, kes neid rünnakuid äh, läbi viivad. Darknet, sajad tuhanded äh, ebaseaduslikud ähm, ähm, kaubad käivad sealt ähm, nii-öelda poest läbi ähm, äh, võltsingud äh,, laste ärakasutamisega seotud materjal ja muu taoline. ja viimane asi, mida me oleme näinud viimase pooleteise aasta jooksul, riikide algatatud küberrünnakud, ähm, mis toimuvad koostöös kuritegelike rüh-, sooritustega. see on ääretult äh, muret tekitav, sellepärast et võimekust ja innovatsiooni see ju stimuleerib. ja, ja need rünnakud, nende ohvriks võivad langeda järjest suuremad objektid ja, ja riigid. küberkuritegevus on muutunud keerukamaks, rahvusvahelisemaks ja Europolile langeb selle tõttu järjest suurem koormus. me oleme reageerinud. esiteks tänu Euroopa Liidu institutsionaalsele raamistikule, selle ma ütlen kohe alustuseks selgelt maha. Euroopa Liidus on jõuline õigustik olemas, millega võidelda nende asjade vastu, näiteks ähm, tänu sellele on ähm, õnnestunud palju ära teha ähm, küberkuritegevusega võitlemisel ra, äh, rahapesuga, rahapesu direktiiv ja ka ütleme nende võitlejatega, kes siin on liikunud Euroopa Liidu ja Süüria ja nii edasi vahet. värskematest asjadest sooviksin mainida Europoli määrust äh, aastast kaks tuhat seitseteist, see on taaskord õigusakt, mille ähm, valmimisele andis väga konstruktiivse ja aktiivse panuse just nimelt teie komisjon. ma olen Europoli juhtinud üheksa aastat äh, ja selle aja jooksul on meie ähm, töötajate arv kahekordistunud Ehm, tuhat kakssada töötajat on praegu, sada kakskümmend kaks miljonit on eelarve. liikmesriigid toetavad meie tood, tööd ja kolmandad riigid täpselt samamoodi ilma nende inimeste teadmiste ja operatiivinfoga ei oleks me see, kes me oleme. kogu selles seltskonnas on suurenenud usaldus ja side ohvitseride arv Europolis on täpselt samamoodi kahekordistunud selle ajaga, kakssada kakskümmend on neil nüüd äh, neljakümnest riigist. maailmas pole teist sellist punkti, kus oleks sedavõrd kõrge õiguskaitseametnike kontsentratsioon ja sellele tänu on Europolil tõesti nii-öelda märk maha jätta. võtmetähtsusega küsimus Europoli töös on ähm, oivakeskused ähm,, küberkuritegevusega võitlemise oivakeskus näiteks äh, S, salakaubandusega tegelev ähm, oivak-, keskus, sada operatsiooni, üle saja operatsiooni aastas, üle seitsmekümne tuhande kahtlusaluse. Need on asjad, mis on toimunud minu ametiajal, me oleme püüdnud maksimaalselt ära kasutada selle teadmuse, mis nendes põhivaldkondades on olemas Euroopa Liidu õiguskaitseametnike hulgas. edasi teadmiste jagamise või info jagamise määr, me oleme seda kindlasti ka mm, tähtsaks pidanud nende Oiva keskustega seoses. päris raske on olnud veenda liikmesriikide õiguskaitseasutusi jagama rohkemat infot Europoliga. kahe aasta jooksul on väga positiivne trend olnud. kuus tuhat operatiivinfo raportit oli meil kaks aastat tagasi ähm, terrorismiga seotud, nüüd on neid pool miljonit. see demonstreerib ääretult ilmekalt seda, et liikmesriigid on või-, valmis palju rohkemat jagama ehm, nelisada kolmkümmend kaheksa operatsiooni Ehm, möödunud aastal, sellest eelmisel aastal sada kakskümmend seitse ehm, rahapesuga seoses. ühesõnaga, operatsioonide arv on seo-, on tõusnud, ehm, nagu ma ütlesin, see kuritegevus on muutunud lausa tööstusharuks ja tegelikult Europoli operatsioonide arv on ka kasvanud. ja me oleme tegelenud ka info äh, liigutamisega. Äh, tuhande kahesaja, umbes tuhande kahesaja õiguskaitseorganisatsiooni hulgas Euroopa Liidus. Europol on nii-öelda see mm, õhu sis- või, või mm, õhu sissepuhuja paljudele nendele ettevõtmistele ja meil on ka kindlasti kõige kaasaegsem andmekaitse äh, süsteem. põhiline on muidugi see, et me tõesti kogume vaid neid andmeid, mida meil on vaja, me säilitame ainult neid andmeid, mis meil on vaja ja kõik on väga proportsionaalne vastavalt sellele, mida meil on vaja ära teha. andmeanalüüs ressurssi võimekus, sellega me tegeleme hästi palju niimoodi, et meil õn-, õnnestuks töödelda õigesti tohutu, tohutuid andmekoguseid, operatiivinfosõnumeid, kaks tuhat seitseteist tuli miljon sisse, see oli nii-öelda tähe, teetähis põhiline on see, et analüüsiga meil õnnestub just nimelt ähm, tihti ta, ähm, defineerida seda piiriülesust kuritegevuses kõik see on meile andnud võimaluse tulemuslikumalt tegutseda oma töös. usaldus on suurenenud, rahulolu meie tööga on seitsekümmend kaks protsenti ähm, sajast, mis on kõigi aegade kõrgeim, kümme aastat tagasi see oli viiskümmend seitse protsenti ma siiralt loodan, et sellised komisjonid nagu teie kasutavad ära meie teadmust ja teadmisi ja selle alusel mõjutavad poliitika kujundamist ähm, ja kõike muud, et see kulgeks õiges suunas. põhiline, et, et äh, meie teadmust kasutatakse sisendina uue õiguse, äh, uute õigusaktide väljatöötamisel Europoli tööga seondub ka frustratsiooni, ei saa teps mitte jätta kasutamata või, võimalust rääkida sellest nüüd, kui ma teie ees viimast korda esinen, meie ressursid on ikkagi veel ähm, ebaõiglaselt madalad võrreldes sellega, nende väljakutsetega, millega me peame tegelema. süsteemset inertsust on meil, meis kõikides nende probleemidega võrt-, võitlemisel. kõige paremini paistab siin silma rahapesuvastane võrgustik, mille me välja töötasime. see on väga tulemuslik öm, ehm, tuvastamisel see on tohutu suur investeering ähm, õiguslikult ja pangasektori poolt ka. me oleme viimase kolmekümne aasta jooksul selle süsteemi välja töötanud, aga see on kahjuks nüüd vananenud, see ei vasta enam tänapäeva mm, vajadustele ja peale selle ähm, tekib probleeme info jagamisega nende vahel, kes seda vajab tapavad. mina leian, et seda raamistikku on vaja põhjalikult ähm, uuendada, kui me tõesti tahame seda ära kasutada ja see on tegelikult üks põhilisi ähm, õitsva kuritegevuse soodustajaid, kui meil see võrgustik ei toimi. lõpetuseks ma sooviksin tänada parlamenti ja eriti teie komisjoni asjakohane eelarve, vajalikud ressursid on äärmiselt olulised selleks, et me saaksime teha seda, mis õiguses sätestatud. parlament tegelikult on ähm, tihti meid äh, rohkem kuulanud kui nõukogu. ma tunnustan seda, ma tunnistan seda, tunnustan seda ja olen selle eest ka ääretult tänulik meie järjest ähm, tugevamad sidemed parlamendiga, neid on oluline mainida mitte ainult sellepärast, et see on nii-öelda see suhtlus on ette nähtud, aga see annab meile ka rohkem vastutustunnet ja, ja, ja omakorda muu, muu, paremaid volitusi sooviksin veel kord tänada kõiki teid, kes te täna siin olete ja ka neid, kes täna siin ei ole. ma ei ole alati teiega nõustunud, teie ei ole alati minuga nõustunud, ähm, midagi pole teha, demokraatlik arutelu selline just on. aga oma tugevuste ja nõrkustega olen ma siiski püüdnud olla truu Europolile ja püüdnud ka vastutustundlikult aru anda teile ja teistele institutsioonidele. aitäh selle väga huvitava sõnavõtu eest, Euroopa Parlament on tänulik tõeliselt hea koostöö eest Europoliga. minul on esimene küsimus teile, härra Wainwright. kas te ütleksite meile teie arvamuse kohaselt, missugused või ma sõnastan teistmoodi. mis on teie kõige suuremaks eduks teie hinnangul nende üheksa aasta jooksul? ja ühtlasi, missuguseid probleeme te kohtasite, kui teil neid oli või missugused küsimused jäid lahtiseks? ka tänaseks päevaks. ühtlasi on nüüd aeg ähm, kuulata saalist küsimusi. koordinaatorid saavad sõna proua Sippel, palun. aitäh ja ma pean vabandama, et jõudsin siia veidi hiljem aga ma kuulsin seda osa, mida te rääkisite äh, häkkimise kohta mis annab mulle ka võimaluse küsida teema kohta, mis hiljuti tõusetus koordinaatorite koosolekul, see oli esmaspäeval. mäletate, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal süüdistati ähm, teatud luureteenistusi Belgacomi süsteemide häkkimisel ja siis me kutsusime ka siia Belgacomi inimesed, küsisime ka andmekaitse inspektori arvamust, teie arvamust, Ühendkuningriigi valitsus kohal ei käinud, võib-olla neil oli ka põhjust. ja siis te ütlesite, et Europol ei saanud liikmesriigi taotlust selle juhtumi analüüsimiseks, aga nüüd paar nädalat tagasi The Intercept avaldas ähm, taotluse, mis siiski esitati Europolile ning Euroopa küberkuritegevuse keskuse eh, ülesanne peaks ju olema sellistele asjadele vastata. aga paistis, et Europol ei tahtnud sugugi midagi teha selle juurdluse raames ja nad lausa loobusid eh, juurdlusest Ühendkuningriigi suhtes. kas te suudaksite meile seletada, miks Europol ei aidanud Belgiat selles küsimuses? aitäh! ja proua Ernst. Gott, so schnell hätte ich gar nicht damit gerechnet <laughs> ja, vielen Dank ähm.... jah, ma ei teadnud, et äh, mina sõna saan. aitäh! meie fraktsiooni nimel tänaksin teid, härra Wainwright. oleme sageli pidanud teiega elavaid arutelusid asjad lihtsalt nõnda käivadki, aga sellegipoolest me usume, et Europolil on tähtis roll ja tal ka peab olema tähtis roll politsei koostöövõrgustiku arendamisel, eriti seoses terrorismivastase võitlusega. ma arvan, et selles küsimuses mingeid vastuelusid, vastuolusid ei ole. viimastel aastatel me oleme näinud mitmeid juhtumeid, mille puhul on näha, et politsei koostöö, see faktiline ühinemine erinevate politseiasutuste vahel ei ole alati iseenesestmõistetav teatud operatsioonide puhul ja meie oleme fraktsioonina alati seda kritiseerinud küll aga minu meelest tuleb teadvustada suuremat pilti, kui me mõtleme terrorismi kui probleemi lahendamisest, millega te kahtlemata tegelete ja siin on meil kindlasti mõtetes suur ühisosa, aga me peame mõtlema terrorismi ennetamisele Euroopa tasandil kuidagi tõsiselt ja see ei tohi olla lihtsalt sõnakõlks, vaid me peame mõtlema sellele, kuidas saada lahti selle lähtepõhjustest. ja see ei ole loomulikult ainult Europoli ülesanne, see oleks liiga lihtne viis eh, maailma näha, ka liikmesriikidel on siin oma roll kanda. aga mulle tundub, et see roll on saanud liiga vähe tähelepanu, sellepärast et terrorism ei ole probleem, mida saab ainult politsei koostööga lahendada, nagu te väga hästi teate. ühtlasi tuleb leida tasakaal julgeoleku ja äh, põhiõiguste vahel. nagu te teate, siis ka parlament on sellele tasakaalule tähelepanu juhtinud. me oleme alati toetanud läbipaistvust Europoli määruse puhul, mille puhul ma olin variraportööriks, me oleme selles küsimuses võidelnud, samuti ka andmekaitse küsimustes. meie hinnangul peab olema ühtlustatud andmekaitsesüsteem Euroopa tarbeks, ja ei tohiks olla mingisugust nii-öelda välismaist eh, teavet, mida Europol peaks töötlema, meil on vaja ühist andmekaitsesüsteemi. ja kui me räägime siin asjakohastest ülesannetest, siis Europolil peavad need ka õiguskaitsega seoses olemas olema. ehk siis lõppastmes tuleb leida kompromisse ja me kindlasti võitleme nende kompromisside nimel. raportöörina ma tahaksin ka öelda, et me kindlasti tahame liikuda kompromisside suunas ja ma usun, et me võime jõuda lahendustele, aga lahenduseks ei saa olla see, et me ei tegutse. ja selle sõnumi tahtsingi teile välja öelda, aitäh! aitäh ja härra Lennarts! Uh, aitäh ja aitäh, härra Wainwright, et te olete siia täna tulnud. suur tänu teile ka suurepärase koostöö eest viimaste aastate jooksul meie komisjoniga ja Euroopa Parlamendiga ning aitäh teile isiklike pingutuste eest, mis on aidanud meie kodanike kaitstust tõsta aitäh ka meie fraktsiooni nimel. Teie tänasite Euroopa Parlamenti, aitäh teile selle eest, et te tänasite Euroopa Parlamenti eelarve eest ja vahendite eest. küll aga te ütlesite ka seda, et see rahastus, mis Euroopa Liidust tuleb, on tegelikult liiga väike, võttes arvesse, missuguste töömahtudega ja missuguste väljakutsetega tuleb silmitsi seista. ehk siis küsimus, mida saaks teha äh, kas me peaksime muutma lihtsalt vahendite hulka, kas me peaksime muutma oma töömeetodeid, kuidas me valmistume nendeks väljakutseteks, eh, mis meie ees seisavad? ühtlasi te rääkisite palju teabest, mis on Europolil olemas teie andmebaasides. nagu te teate, Euroopa Parlament töötab koostalitlusvõime küsimuse kallal seoses Euroopa Liidu kesksete süsteemidega ja Europoli andmed on mingil määral sellega seotud, ehkki mitte täielikult, ja küsimus, kas te näete lisandväärtust koostalitlusvõime raamistikus Europoli andmete tarbeks? ja ühtlasi, kui te mõtlete oma üheksa-aastasele ametiajale ja kui te mõtlete äh, sellele, kui palju on meil õigusakte julgeoleku valdkonnas Euroopa Liidu tasandil, siis mis nõu annaksite teie meile, et mis teemaga järgmiseks tegeleda? aitäh! aitäh ja proua Grappini! Mulțumesc foarte mult! Thank you very much! suur tänu! kõigepealt tänan teie avameelsust ja siirust eh, oma mõtete jagamisel ning eh, teie, eh, te ei keskendunud ainult negatiivsetele, ebameeldivatele küsimustele ja arvan, et nii peabki rääkima sellest, mis on tehtud ja mis veel tega, teha jääb nii peab esitlema kodanikele ka Europoli. Eh, kodanikud ootavad, et Europol eh, kaitseks neid eh, ja suudaks nende elu turvalisemaks muuta. Te ütlesite, et radikaliseerumist on aina rohkem ning me ei saa sellega tegeleda ainult riiklikul tasandil. peame sellega tegelema kollektiivselt, aga kuidas, kuidas teie meelest peaksime kollektiivselt reageerima? Te ütlesite, et teie olete lihtsalt samm, mis aitab, see aste, mis aitab kokku viia erinevad ametid, nii see ka on. aga see on tõsi, et te olete side erinevate ametite vahel ning te ütlesite ka eh, midagi eelarve kohta, eelarve on väga väike. mina olen eh, era- ettevõtlusega tegelenud ja tean, et reageerida tuleb kiiresti, muidu ettevõte on määratud äh, kadumisele. niisiis, äh, kuidas sellisest inertsist üle saada liikmesriikide äh, õiguskaitseametites? Te teate ka, millistes raskustes on nõukogu selle küsimuse arutamisel. tõsi on see, et meie esitame siin institutsioonis kõige rohkem Euroopa kodanikke ja seega äh, me ei saa endale sellist inertsi lubada äh, äh,. millised on teie ettepanekud, et asi liikuma läheks, et äh, Europol ja teised ametid toimiks äh, võrgustikuna ning äh, suudaks kollektiivselt koostööd teha? rääkisin täna teemal neli, rääkisin täna neljast inimesest, keda pussitati ühes liikmesriigis. arvan, et peale selle peaksime eh, peale selle peaksime koostööd tegema ka pettusevastases võitluses, mida on kindlasti rohkem kui see sada miljonit, millest räägitud on. ootan huviga teie ettepanekuid ja meie esitame teile need edasi teistele Euroopa institutsioonidele. aitäh ja härra Erika Press. kõneleja mikrofon, palun. Microphone doesn't work? Joo. kas nüüd mu mikrofon töötab? paistab, et töötab küll, väga hea. aitäh, aitäh teile, et te olete kohale tulnud, aitäh teile ka tehtud töö eest. ma soovin, et teie tulevikus läheks kõik hästi ja ma soovin Europolile ka kogu oma tegevuses igatist edu. me teame, et probleeme on juurde tekkinud viimaste aastate jooksul, et kuritegevuse, terrorismi erinevad aspektid on edasi arenenud, need on muutunud, aga nüüd ma tuleksin teema juurde, mida te tunnete väga hästi, aga te isegi ei maininud seda. küll aga see teema teeb mulle palju muret nimelt räägiksin väljaõppest ja formeerimisest Europoli liikmete puhul. ja ma viitasin ainult tehnilisele väljaõppele, aga ka sellisele kodaniku või, või isegi intellektuaalsele väljaõppele. uued väljakutsed vajavad uusi reaktsioone ja uusi viise väljakutsete lahendamiseks, samaaegselt aga mitte unustades inimõiguste kaitset, nagu kolleeg Ernst ka juba ütles. minu meelest, kui julgeolek ja vabadused, mis on mõlemad väga olulised ähm, väärtused, siis need kaks väärtust siiski ei ole võrdsel ei ole omavahel võrdsed. autoritaarses režiimis näiteks on julgeolek väga kõrgel tasemel kaitstud ning selleks, et tagada suurem julgeolekutase, nõustutakse sellega, et vabadust on vähem. ehk siis julgeolek sisuliselt või turvalisus surub maha vabaduse. demokraatlikus režiimis peaks turvalisus eh, olema aga rakendatud just vabaduse kaitseks ehk siis see eh, ei peaks vabadust maha suruma, vaid just vabadust kaitsma. tegemist on väga olulise mõttega, mida ei tohi unustada, seda peavad rakendama inimesed, kes selles valdkonnas eh, töötavad, kes on valmis selliseid asju tegema. ehk siis mu küsimus puudutabki seda, et kuidas on Europoli sel-, ametnike sellise väljaõppega. aitäh ja proua Tšinitsi! Grazie, president! suur aitäh! suur aitäh teile ka, härra Winwright, mitte ainult teie sõnavõtu eest, vaid ka tehtud töö eest, mille ta Europol on teinud viimase üheksa aasta jooksul äh, oleme tõesti näinud, kuidas Europol kasvas mitte ainult äh, oma äh, töö spetsiifilisuse osas, äh, vaid ka minu meelest, mis on veelgi olulisem, nägime, kuidas infovahetus tegelikult paraneb Euroopa riikide vahel ning see on äärmiselt tähtis, et piiriülese kuritee, piiriüleste kuritegude uurimisel, nii et tõesti suur aitäh selle töö eest. mul on olnud võimalus mitu korda külastada Europoli ning leian, et tehtud on suurepärast tööd ning eh, peaksime mõtlema selle peale, kuidas eh, millise, eh, millise, kuidas Euroopal peaks reageerima eri liiki kuritegudele äh, kuidas neid peaks uurima, kas näiteks äh, terrorismi vastu äh, võidelda või kuidas küberkuritegevuse vastu võidelda. veel üks oluline aspekt, äh, mis on seotud piiriüleste kuritegudega, see puudutab finantskuritegusid, näiteks näiteks rahapesu või kahtlase raha ähm, ülekanded. see loomulikult vajab ka Eh, oma eh, reeglistikku, mida üritame välja töötada praegusel hetkel ja ma tahaksin küsida, te ütlete, et Euroopal võiks olla Eh, tegelema eraldi ka, teil peaks olema eraldi eh, osakond, mis tegeleks finantskuritegude uurimisega, kas on olemas eh, finantsluure võimalus, mis saaks tegeleda selliste kuritegude uurimisega, sest tihtipeale on need seotud ka terrorismi finantseerimisega, seega see muudab need kuriteod veelgi tõsisemaks. veel üks oluline aspekt, millest te rääkisite, puudutab maffiakuritegusid või laiemalt organiseeritud kuritegevusega seotud kuritegusid. et siin tuleb kohe meelde Slovakkia ajakirjaniku Rbutšaki mõrv, eh, sellele eh, ega seoses pöörati kohe tähelepanu tema ajakirjanduslikule tegevusele ja eh, maff-, Itaalia maffiaga seotud uurimistele ning olen täiesti veendunud selles, et kahjuks äh, on väga vähe ära tehtud Euroopa tasandil ning isiklikult äh, olen uurinud äh, näha, millised definitsioonid on praegused organiseeritud kuritegevuse kohta liikmesriikides ning üritades sealjuures ka välja töötada võimalikku paremat õigusloomelist koordineerimistööd, et tõhusamalt sellise kuritegevuse vastu võidelda. ning veel üks, äh, kohe hakkan lõpetama, teine teema puudutab äh, näiteks äh, lõhkeainete valmistamist, sest neid selliseid Äh, selliseid äh, erinevaid äh, aineid on võimalik kergelt hankida, mille kokkupanemisel on võimalik teha lõhkeaineid, kas sellega on samuti kavas tegeleda ning veel üks küsimus. mina olen terrorismi uurimise erikomisjonis ning tunnen huvi erinevatest sektoritest pärit äh, ekspertide, olen kohtunud ekspertidega ning üks mure on esile tõstetud. ennetusest rääkis ka eelkõneleja ning ma leian tõesti, et peaks olema võimalik äh, äh, keskenduda rohkem ennetusele, sellepärast ma selle küsimuse esitangi. küsisin, küsiksin seda, et kuidas oleks võimalik parandada ennetustegevust. Te ütlete, see võimalus peaks olema eh, peab suutma ennetada näiteks terrorirünnakuid keemiarelvadega, aga mida me saaks praegu juba tegema hakata meie omalt poolt õigusloomelisel tasandil, aga mida saaks ka Europol teha ja kas või võrdlemistasandil, mida saaks eh, teha selleks, et seda, eh, sellist ohtu juba eos ära hoida, aitäh. ja proua Guillaume. suur aitäh, ütleb proua Guillaume. Äh, aitäh, aitäh töö, tehtud töö eest. Äh, aitäh selle eest, et te rääkisite meie eelnevatest äh, aruteludest, eelnevatest aruteludest ning soovin teile edu teie edasises töös. Te teate, et äh, hindame eh, kõrgelt eh, eh, pühendumust küberkuritegevuse ja rahapesu vastu, sest selge on see, et oleme esialgsest kobavast faasist juba peaaegu tööstusliku faasini välja jõudnud ning siin on kaks olulist teemat, kõigepealt see, mis puudutab mis on äärmiselt oluline, mis puudutab andmejagamist Europoli ja liikmesriikide vahel või vastupidi isegi. kas te arvate, et arenguvõimalus on olemas ja kas mingisugune kohaldustöö on veel vajalik? Te rääkisite töömahust, te rääkisite eh, sellest, et eh, maht on kuuest miljonist toimikust eh, kasvanud kahe miljonini. praegu, täna on kaheksas märts, märts, võib-olla saaksite öelda midagi ähm, inimkaubanduse, naistekaubanduse kohta, see on tõesti kaasaegne orjapidamine ja mille, selle vastu peab äh, järjekindlalt võitlema. okei okay,, thank you very much for very aitäh väga huvitavate küsimuste eest ja nüüd on aeg kuulda vastuseid. härra Wainwright aitäh teile kõigile nende lahkete tänusõnade eest. mult küsiti kõigepealt suurima eduloo kohta, jah, operatsioone oli mitmeid, mis olid edukad, aga ühe juhtumi tooksin välja, mitu aastat tagasi toimus üks väga oluline operatsioon, mis paljastas interneti kõige suurema lastevastase seksuaalse ekspluateerimise võrgustiku, see aitas meil teadvustada, kui suur mõõde sellisel kuritegevusel on ja ühtlasi see tõstis ka Europoli vastast usaldust. Mm, ühtlasi, kui ma mõtlen, siis tulevad mulle pähe Pariisi rünnakud aastal kaks tuhat viisteist ja Europoli vastusele, sest tegemist oli esimese korraga, kui Europolilt paluti äh, nii kandvat rolli nii ränga terroristliku rünnaku puhul. Prantsuse prokuratuur palus seda mõne päeva jooksul pärast rünnakut ja me aitasime Prantsuse ja Belgia asutustel äh, uurimist läbi viia ja tõesti, see aitas muuta seda, kuidas Europoli tajuti terrorismivastase võitluse kontekstis, sest see oli tõesti viimane valdkond, kus me veel kaasa ei löönud tol hetkel. ma arvan, et enim aitas meid meie võime ühendada rohkem kui tuhandet ametiisikut, ühendada erinevaid kultuure, töökultuure, tehnilisi võimekusi, see on olnud ka suur väljakutse, aga selle tulemused on head olnud proua Sippel küsis Belgacomi kaasuse kohta, ma mäletan ka neid arutelusid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus ja neljateistkümnenda aasta alguses. tegelikult oli nõnda, et eh, Belgia ametlikult taotlust ei esitanud tol hetkel, ma proovisin kuidagi kõrvale minna sellest teemast. Belgia asutused jagasid teavet seoses selle rünnakuga Europoli platvormi kaudu, nad jagasid teavet kõigile liikmesriikidele see saadeti ka Europoli kesküksusele ja siis sellega kaasnes teabenõue, et kas keegi teab midagi selle kaasuse kohta. Nad ütlesid ka väga selgelt välja, et juurdlus oli seotud võimaliku riigipoolse seotusega. Europol vastas, et tol hetkel nad midagi sellest ei teadnud aga väga selgelt öeldi ka välja, et meie mandaadist tulenevalt riigipoolse toetusega küberrünnaku asja me tol hetkel uurida ei saanud. ning ähm, pärast seda midagi ei juhtunud ning nii palju, kui ma tean, siis selle kaasusega seoses faktilised asjaolud muutunud ei ole peale selle aruande, mida te viitasite, mis tuli äh, uurivalt ajakirjanduselt ja mis on faktiliselt ebatäpne, aga me kindlasti oleme nõus igatist koostööd tegema äh, ajakirjanikuga, ehkki ta eksitaval viisil sellest kirjutas, aga sellegipoolest Europol ei ole uut teavet saanud. ma mäletan arutelu kolleegidega äh, ja ka kahe komisjoni liikmega, kes ütlesid, et väga kahju, et need teemad ei ole osa Europoli mandaadist. seadusandjal oli võimalik seda muuta Europoli määrusega, aga otsustati seda mitte teha, ehk siis Europol on samas olukorras nagu siis. ning sedasorti taotlusele ka tulevikus vastu tulla ei saa. proua Ernst ja ka teised küsisid ja ka äh, saadik Tšinitša küsis äh, terrorismivastase võitluse teema kohta ja just digivaldkonnas Europol teebki siin palju tööd, me töötame koostöös rohkem kui kaheksakümne sotsiaalmeedia platvormiga eesmärgiga eemaldada terroristlikku sisu internetist, just äh, kogukondadega töö ongi kõige olulisem osa terrorismivastases võitluses. Provence viitas ka tasakaalule julgeoleku ja põhiõiguste vahel. me teadvustame seda, missugust tööd on ta teinud andmekaitse teemade valdkonnas ja ühtlasi me saame aru ka sellest loogikast, mis seondub ühise süsteemi loomisega. küll aga me saame ka aru, et vähem kui aasta tagasi mängis teie komisjon rolli Europoli äh, andmekaitsevahendi väljatöötamisel, mis oli väga kõrgetasemeline. ning nii lühida ajaperioodi jooksul oleme suutnud sattuda ka olukorda, kus tuleb lahendada teatud äh, tehnilisi probleeme lõppastmes tuleb tagada laialdasem toimivam süsteem, nagu öeldud, Europolist peab saama eh, süsteem, mis on maailma tasemel andmekaitsega. saadik Lennarts küsis eelarve kohta, ma pean ütlema, et jah, eelarve on kasvanud küll, aga nagu te teate, siis ehm, julgeoleku tarbeks mõeldud eelarve on suuruselt suhteliselt väike Euroopa Liidu tasandil, võib muidugi juhtuda, et institutsioonid vaatavad selle teema nüüd varsti ümber. koostalitlusvõime on väga oluline osa käivast tööst, Europol võib siin mängida ka olulist rolli. kindlasti Europoli rolliks võib olla ka andmekaitsesüsteemi rakendamine erinevatele infosüsteemidele ja üks prioriteet on kindlasti küberjulgeolek, küberturvalisus, kui konkreetselt vastata rahapesuvastastele õigusaktidele, siis minu meelest need tuleb uuesti läbi vaadata proua Tšinitši küsis, et kas peaks olema eraldi finantskuritegevuse üksus, nii-öelda rahapesu andmebüroo, tegelikult see on meil olemas, aga meie üksus koordineeribki fiu.net-i, mis on rahapesu andmebüroode võrgustik. ja kui me räägime AMLD äh, ümbervaatamisest, siis me peame aru saama, et tegemist on äh, Äh, rahvusvaheliste rahavoogudega ja on vaja mingit tugevat lahendust. ehk siis lisaks liikmesriigi rahapesu andmebüroodele on võimalik luua ka Euroopa Liidu tasandi rahapesu andmebüroo, mis kohe looks õigusliku aluse ja platvormi rahapesualase kriminaalteabe vahetamiseks Euroopa Liidu tasandil. kahjuks kolmepoolsete läbirääkimiste puhul see teema lükati ümber, see oli väga lihtne äh, Äh, ettepanek küll, mis oleks teinud olukorra märksa paremaks, aga järgmise direktiivi puhul seda veel ei tule. aitäh ähm, härra Krapinile. kui me räägime kollektiivsest julgeolekust, siis äh, töö on ähm, suu-, olnud suunatud sellele, et meie kogukonda nii palju integreerida kui võimalik ja lõppsõnana ma peangi ütlema, et julgeoleku mõõde Brexiti läbirääkimistes on väga tähtis. ma ei kommenteeri poliitikat, mida kumbki pool ajab, aga eh, ka Ühendkuningriik märgi, mängib Euroopa kollektiivse julgeoleku tagamisel väga olulist rolli ning ma loodan, et lõppastmes seda ka teadvustatakse Brexiti lahenduse leidmisel. tuleb öelda, et Euroopa kollektiivsed julgeolekuhuvid nende ohtude kontekstis, ehm, millest ma siin rääkinud olen, on, see on nii tähtis, sellepärast siin ei tohi eksida, sest väga palju on kaalul. ühtlasi ma ka tean, et eh, aeg jookseb, ma kõigile küsimustele võib-olla ei jõua vastata, aitäh härra Zakarajasele selle mõtte eest, et ähm, julgeolek peab ikkagi teenima vabadust. ja kui rääkida ametnike väljaõppest, siis mina leian, et inimesi tuleb koolitada olema novaatorlikud, me oleme keskses rollis julgeolekuametnike seas ja me peame mõtlema, kuidas me saame edendada erinevaid viise näha kõiki neid keerukaid probleeme Slovakkia kohta, mida ütles proua Tšinitši, me veel ei tea, kuidas see juurdlus kulgeb, me toetame Slovakkia üleskutsel seda uurimist, samamoodi on ka Malta kaasusega, aga me veel ei tea, missuguse loomusega need kaasused on. ja lõpetuseks ähm, saadik Kvam rääkis andmete jagamisest, loomulikult siin on võimalik märksa rohkem teha ja kui me räägime inimkaubandusest ja naistevastasest ärakasutamisest, siis siin me saame lihtsalt öelda, et Europol on olnud õnneks selles olukorras, kus ta saab neid ühiskondlikke probleeme lahendada, aitäh! For... suur aitäh vastuste eest ja veel kord on meil väga hea meel, et saime teiega koostööd teha nii pikkade aastate jooksul. aitäh teile suurepärase töö eest. Yes, yes. Now we have to... nüüd peame ette valmistama ennast hääletamiseks. see on minu jaoks suur väljakutse, ütleb esimees okei okay., okei okay,, jess. kolleegid, palun valmistage ette oma valimis, hääletuskaardid. kõigepealt peame eh, testi läbi viima, me peame oma hääletusmasinaid eh, proovima. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kontrollitud. ma pean vaatama siia, avastab esimees. vastu võetud. nüüd hääletame Alla Albrechti eh, eh, rap-, raport, äh, mis käsitleb määrust, mis käsitleb ENISA-t, Euroopa Liidu küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus äh, number viissada kaks murd kaks tuhat kolmteist, mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse äh, sertifitseerimist. meil on hästi palju kompromisse. kompromiss üks, hääletus on alanud Close the vote. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kuuskümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud seitsekümmend üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud seitsekümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaks. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa, hääletus on alanud. seitsekümmend kaheksa kinga, ütleb esimees. hääletus on lõppenud tagasi lükatud seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kaheksateist, hääletus on lõppenud. vastu võetud, kaksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kolm, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatus kolmteist, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend neli, mis on ühesugused, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Äh, muudatus kolmteist kompromiss neli siiski. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus viisteist. hääletus on lõppenud. muudatus viisteist hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend ähm, kaks ja kuusteist, mis on ühesugused, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. üheksakümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus üheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss viis, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud üheksakümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatus üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, ei, ei ole, tagasi lükatud. I vote with SMD probably. <laughs> That's good. <laughs> I have to change my vote uh,. Amendment nine. üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kuus ja kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kaheksateist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada seitse, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud kompromiss seitse, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss kaheksa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss üheksa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada kakskümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kümme, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatus kakskümmend neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. tervist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus nelikümmend, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud, nelikümmend üks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nelikümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaksteist hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud, viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, viiskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend kaheksa, ütleb esimees vabandust, viiskümmend üheksa, ütleb esimees. muudatus viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Äh, tagasi lükatud, muudatus kuuskümmend. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd tekst muudetud kujul. hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud aitäh. Sorry, I want to change my vote. ma tahaksin muuta oma hääletust. mina tahtsin hääletada poolt ja mitte vastu ja seega muuta oma häält. Okay, dear, dear colleagues. kallid kolleegid. Next part of our. jätkame oma koosoleku järgmise punktiga. järgmine päevakorrapunkt on seotud suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa Ametiga Makovej. proua Monika Makovei räägib meile praegusest seisust. kolmepoolsed läbirääkimised käivitusid jaanuaris, palun. aitäh lugupeetud proua juhataja, nagu te väga öö, ähm, õigesti ütlesite, praegu on kolmepoolsed läbirääkimised, mis peatselt peaks lõppema. jutt on rollist, mis äh, sellel agentuuril on, tehnilised ja mm, reservid, back-up'id ning samuti eraoperaatorite juurdepääs struktuurile siis ööpäevaringne toimimine, ehm, aktiivsed lahendused ja muudki. me veel praegu arutame neid küsimusi. Need on seotud age-, ameti tööga. on muidki, näiteks ameti juhtimine, peadirektori valimine, asedirektori posti loomine, haldusnõukogu, Euroopa Parlamendi roll selle ameti suhtes. läbirääkimised on toimunud ääretult konstruktiivselt kolme institutsiooni vahel, me oleme mitmetes sätetes kokkuleppele jõudnud ja praegu on veel arutelu all mõned asjad ja ma loodan, et järgmisel tehnilisel koosolekul äh, Mm, kaasseadusandjad jõuavad kokkuleppele. märtsi lõpus peaks äh, toimuma järgmised kolmepoolsed läbirääkimised ja loodavad, et, loodan, et need jäävadki ähm, nii-öelda lõplikuks ähm,. suur aitäh proua Kivitšile, kes on alati nii-öelda vägagi kohal olnud ja on andnud vä-, otsustava panuse kokkuleppele jõudmise Ähm, seisukohal. suur aitäh, Monika Makovei, suur aitäh töö eest, väga konstruktiivse ähm, ähm töö eest. kõnelejal pole mikrofoni, ütleb proua Kinnitši. Äh, ma sooviksin tänada Monikat äh, mitte ainult tema lahkete sõnade eest äh,, vaid ka tema tubli töö eest. Monika juba rääkis, mis töö tehtud on, jah, loomulikult on veel mõningaid äh, poliitiliselt tundlikke küsimusi, mis äh, ei ole veel, mis on veel avatud, aga me, me tegeleme siiski äh, tehnilisemate küsimustega ja võtame arvesse kõigi panust, et leida poliitilisi lahendusi, et see määrus, mis on äärmiselt äh, oluline, äh, saaks vajalikud täiendused ja parandused. aitäh, äh, Monika, aitäh ka sulle ja kõigile teistele, kes meiega koostööd teed, teeb, teevad selle määruse nimel. suur tänu ja jõudu ja edu järgmisteks sammudeks Euroopa Parlamendi poliitikaosakond on tellinud uurimuse, mis puudutab liikmesriikide ja Euroopa Liidu poliitikameetmeid ja õigusakti, õigusakte, mis puudutavad isikuid, keda kasu, keda kahtlustatakse terrorismiga seotud kuritegudes ja selles uurimuses ongi nüüd analüüsitud kümne riigi praktikat. koosoleku dokumentides on see e, uurimus olemas ja meil on ka paberil eksemplare siin ja nüüd ma sooviksin anda sõna härra Quentin Ligerile, kes esindab siin Optimity Advisory nimelist organisatsiooni, et te saaksite rääkida põhi äh, leidudest. suur aitäh! nagu te ütlesite, selle uurimuse tellis poliitikaosakond ja teema on siis Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikameetmed ja õigusaktid. Mm, Karolin Müller, Max Henning, James Eager ja veel mõned kolleegid on need, kellega me oleme selle uurimuse kallal tööd teinud. sissepääsu juures on mõned ähm, pabereksemplarid seda uurim-, sellest uurimusest. me oleme päris palju selliseid uurimusi teinud, varem meie büroo oli muuseas äh, Ühendkuningriigis, nüüd meil on olemas büroo ka Berliinis. mul on vist kõneaega kümme-viisteist äh, minutit, kui ma ei eksi. ma ei tea, kuidas nende slaididega nüüd on? me ootame slaide The slides are very succinct, so we can do with Need slaidid on tegelikult väga napisõnalised, nii et põhimõtteliselt äh, saame ka ilma nendeta läbi exactly. So it's, uh, it's the next slide, please. Next, please. So what täna sooviksin anda lühikese ülevaate, millised olid uurimuse eesmärgid, millised on terroristlike rünnakute trendid Euroopas, Euroopa Liidu õiguslik raamistik, nendest kõigepealt ja siis sisulisemate küsimuste juurde kahtlustatavatele, kahtlustatavate õigused, info jagamise vahendid liikmesriikide siseselt ja liikmesriikide vahel ja lõppjäreldused. nagu ma ütlesin, see raport on teile kõikidele kättesaadav, kakssada lehekülge on kokku, põhiosa viiskümmend lehekülge, sellepärast et seal on hästi palju selliseid lisasid ja lisamaterjale. eesmärgid leida, milliseid ähm, õiguslikke sätteid kohaldatakse isikute puhul, keda kahtlustatakse terroristlikus äh, kuriteos, tei-, seda nii Euroopa Liidus kui liikmesriikides, anda ülevaade olemasolevast infovahetus ähm, metoodikast ja vahenditest ning samuti soovitada ähm,. asjad on muidugi siin arenenud ähm, Belgia, Prantsusmaa, eh, Ühendkuningriik, Rootsi, Kreeka, Poola ja veel mõned kümnes liikmesriigis me selle uurimuse teostasime ja siin tekstis on olemas ka konkreetset infot nende liikmesriikide kohta. me oleme seda asja uurinud ka Euroopa Liidu tasandil. ja nagu ma ütlesin, meil on ähm, olnud eksperte, kes sellega on tegelenud ja need on ka ära toodud siin tekstis. terrorismi trendid viimase viieteistkümne, kahekümne aasta jooksul on äh, suundumused muutunud, ma tean, et te olete tegelikult nendega väga hästi kursis. terrorismist rääkides on raske rääkida statistikast seitsmekümnendate ja kaheksakümnendate aastatega võrreldes on vähenenud terroristlike ehm, intsidentide arv, kuigi viimastel aastatel on ehm, muidugi siin olnud pisut teistsugune trend, samuti nende olemus on muutunud. seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel olid ETA, ehm, IRA nii-öelda sellised rahvusvahelised, rahvuslikud äärmuslased, ja kombatant näiteks Belgias olid, olid siis need teistsugused nii-öelda anarhistlikud liikumised, aga nüüd on paremäärmuslased ja džihadistid areenile astunud. sellel või eelmisel nädalal ütle, öeldi Ühendkuningriik riikide, Ühendkuningriigi spetsialistide poolt, et neli sellist paremäärmuslaste rünnakut õnnestus kaks tuhat seitseteist ära hoida. kahe, kakskümmend seitse protsenti oli terroristlikke rünnakuid ähm, kõikides rünnakutes Euroopa Liidus, nüüd neid on vähem. nüüd Euroopa Liidu kompetents terrorismi küsimustes, ma aru, usun, et teie olete kindlasti rohkem sellega kursis. Euroopa Liidus on pädevus piiratud äh, artikkel kolm lõige kaks seal on juttu vabaduse, õiguse ja turvalisuse arast, alast, edasi on kaheksakümmend kolm üks, kus on sätestatud mm, õigusrikkumised, milles Euroopa Liit saab paika panna miinimumreeglid ja nende hulka kuulub ka terrorism. edasi, möödunud aastal, kui ma ei eksi, võeti vastu see terrorismivastase võitluse äh, direktiiv, mille dire-, liikmesriigid peavad üle võtma selle aasta sügiseks. see on põhiline terrorismivastase võitluse instrument. Ehm, esiteks defineerib see terrorismi, aga siis on veel teisene, teisene õigus. liikmesriikide õigusaktid, ehm, mis on võib-olla või tähendab Euroopa Liidu õigusaktid, mis ei ole konkreetselt seotud ähm, terrorismiga, aga näiteks seotud üldisemate asjadega, muuhulgas näiteks rahapesuga, millest rääkis Rob Wainwright, ta rääkis muudestki sellistest asjadest. ja siis on veel strateegia, kaks tuhat viis terrorismivastane strateegia ja kaks tuhat viisteist Euroopa julgeoleku agenda. neli kaks artik-, artikkel ütleb, et äh, riiklik julgeolek on liikmesriikide pädevuses ja siin me jõuame otsaga tagasi infovahetuse juurde. nähtus, millega me peame tegelema, on piiriülene, aga pädevus on vägagi selgelt liikmesriikides huvitavad trendid kahtlustatavate õigustes esiteks, terrorismiga seotud äh, õigusrikkumiste kriminaliseerumine on laienenud. see on järjest ähm, kaugemale läinud sellest äh, teost endast, näiteks äh, ettevalmistavad, ettevalmistav tegevus, ähm, liikumine või reisimine selleks, et midagi ette valmistada või, või koolitada või, või koolitust saada terroristliku intsidendi toimepanekuks ja nii edasi. taolisi asju kriminaliseeritakse järjest rohkem. aga samal ajal on ka suurenenud haldusvõimekus sellise käitumise ennetamiseks ja karistamiseks või sanktsioneerimiseks, niimoodi on see olnud kõikides riikides, Rootsis näiteks on vägagi märkimisväärne õigusasutuste järelevalve. reisidokumentide tühistamine takistamaks ähm, ähm, isiku reisimist ühest riigist teise, see ei ole tegelikult äh, õigusasutuse meede, vaid see on juba puhtalt halduslik meede, seda on kasutatud. ja hädaolukorra seadus näiteks võib ka öelda, et inimesi sunn-, isikut sunnitakse jääma ühe kohaliku omavalitsuse piiresse. Hollandis oli juhtum, kus isik mõisteti õigeks kohtus ta oli, kuigi ta oli osalenud terroristlikus intsidendis, ehm, küsimus oli selles, et äh, tõendusmaterjali ei olnud piisavalt. aga äh, samas, kuigi ta mõisteti kohtus õigeks, rakendati tema suhtes liikumispiirangud selleks, et ta ei saaks Rotterdami maratoni äh, alale minna. mida me veel oleme näinud? me oleme näinud asja, mida me võiksime nimetada erinevate õiguste kategoriseerimiseks. esiteks on õigused, mis on mis tahes isikul, keda kahtlustatakse, kui on ähm, kriminaalmenetlus alanud, alustatud. no see põhimõtteliselt äh, kehtib mis tahes isiku suhtes, kelle, kelle suhtes on algatatud kriminaalmenetlus terrorismi ja muude kuritegude vahel võib olla äh, väikesi erinevusi, näiteks Hispaanias ei tohi, kui on terrorismi kahtlustusega seotud äh, isik, siis sellisel juhul ei ole tal äh, suhtlemise õigust, Prantsusmaal on ka mingisugused erisused. siis õigused, mis on, mis on isikul, kelle suhtes kohaldatakse haldusmeedet, ähm, näiteks passi äravõtmine, ja veel. võib olla küll õigus, õiguskaitsevahend olemas mm,. aga samas ähm, seda kohaldatakse juhtumipõhiselt kahtlusalune teab, et tema suhtes kohaldatakse mingisugust haldusmeedet, siis liigume edasi sellisesse halli tsooni. Ehm, ja siin me oleme rääkinud huvipakkuvatest isikutest, need on need, keda jälgitakse, kes on nii-öelda radari ekraanil, aga need ei pruugi ise teada, et nad on radari ekraanil, et neid jälgitakse siin võib ähm, näitena tuua sellise äh, operatiivinfo isiku suhtes. põhiline on see, et need huvipakkuvad isikud ei pruugi ise teada, et nad huvi pakuvad. selle hetkeni, kuni nende suhtes hakatakse kohaldama mingisugust haldusmeedet või mm, kriminaalmenetlus käivitatakse ja siis on õigused, mis on mis tahes isikul, kes on Euroopa Liidu territooriumil. Need on asjad, mis võivad mõjutada kõiki meid. näiteks Ühendkuningriigis on nüüd ähm, asjaomastel võimudel peatada, õigus peatada ja läbi otsida ükskõik mis tahes isikut äh, tänaval ja täpselt samamoodi on, käivad siia alla ka vaba liikumise piirangud. järgmine slaid. info jagamismehhanismid liikmesriikide vahel ja liikmesriikide siseselt, see on nüüd probleem ja see on tegelikult vägagi seotud nende nelja kategooriaga, millest ma enne rääkisin. ühelt poolt on nii-öelda ähm, läbiproovitud meetmed mida on kasutatud info jagamiseks äh, traditsiooniliste juhtimite puhul, siis ähm, asi muutub hägusamaks, kui on õiguskaitseasutuse ja operatiiv ähm, agentuuride vahel ja, ja muidugi veelgi rohkem siis, kui on tegu liikmesriikide ja kolmandate riikidega. ma jõudsin siia, kui härra Wainwright rääkis, tema puudutas ka mõningaid neid küsimusi. on olemas vägagi ametlikke infovahetusvõimalusi, aga õiguskaitseasutused tihti kasutavad infovahetuseks ka mitteametlikke vahendeid ja seda nii piiriüleselt kui liikmesriigi siseselt ja sellel on muidugi ka teatud ähm, tagajärjed ähm, õigusliku järelevalve seisukohalt ja ka isiku kahtlustamise ja tema õiguse seisukohalt. järgmine slaid teile kindlasti kergendusena on viimane. meil on muuseas neid lõppjäreldusi, ähm, lõppjäreldused ära toodud ka raportis endas üks nendest on see, et tegelikult ei ole kokkuleppele jõutud kahtlustatava definitsioonis ja see muidugi eh, mõjutab vägagi seda esialgset küsimust ka. ehk millised õigused on antud isikutele, keda kahtlustatakse terrorismiga seotud kuritegudes. edasi. liikmesriikides on tendents tegeleda terrorismis kat-, kahtlustatavate isikutega järjest rohkem väljaspool kriminaalmenetlusõigust ehm, ähm, ähm, haldusõiguslikke meetmeid kasutades Prantsusmaal on palju kritiseeritud uut terrorismiseadust aastast kaks tuhat seitseteist ja see tegelikult normaliseerib nii-öelda selle erakorralise olukorra, mis ähm, kehtestati pärast ähm, seda terrorismirünnakut kontserdil. siin on asjad, mis on seotud julgeoleku ja põhiõigusega, õigustega, aga Michael O'Flaherty sõnadega ma sooviksin lõpetada, tema on põhiõiguste ameti juht. ta on öelnud, et põhiõigused on kõige tuum ja need ei tohiks öel-, olla nii-öelda järelmõte, nii et kui me räägime inimestest, isikutest, siis väga olulised on ka nende isikute õigused, keda kahtlustatakse terrorismiga seotud kuritegudes. aitäh ja nüüd on aeg aruteluks. kes soovib sõna? proua Sippel, palun. aitäh ja aitäh selle uurimuse eest. tõtt-öelda ma olen natuke mures, sest ma lootsin kuulda üht-teist rohkemat, mis aitaks meid meie aruteludes. oma esitluse lõpupoole rääkisite te kahtlustatavatest isikutest ja tõite ka välja ühe küsimuse, et kes siis selline kahtlusalune on või mis alusel määratletakse seda, et keegi võib olla potentsiaalselt terrorist, kui sellist ühist ideed või ühist definitsiooni ei ole, aga ometi teabevahetus toimub sellel teemal, et üks või teine isik võib olla terrorist, siis kuidas on võimalik üksteist piisavalt usaldada sellises olukorras? et kui esineb kahtlus, aga ei ole ilmselgeid tõendeid, sellepärast et kui on olemas tõendid, siis on võimalik kasutada karistusõiguslikke meetmeid aga ilmselgelt, nagu te ka ütlesite, kriminaalõiguse poole ei pöörduta. ehk siis, kui kedagi kahtlustatakse, kusjuures võimalik, et alu-, alusetult, aga tekib siis küsimus, et kuidas saab keegi tõendada, et kahtlus ei ole põhjendatud. kui pikk on see aeg mil kellegi suhtes rakendatakse jälitusmeetmeid, piiratakse tema liikumisvabadust, sest et ma ei saa aru, kuidas peab keegi tõendama oma süütust, kui ta ei ole mingit süütegu toime pannud. see viib ka teatud üldiste probleemideni seoses demokraatia ja õigusriigi põhimõttega. selles mõttes mulle teeb natuke muret Äh, see, missuguseid meetmeid mõningates liikmesriikides kasutatakse, näiteks te rääkisite siin äh, kohtueelsest kinnipidamisest kuni neli aastat teatud riikides, mis äh, ettevalmistused siis seal toimuvad, et kõigepealt valmistatakse kohtuistungiks, siis hoitakse inimest veel neli aastat kinni enne seda, võib-olla ei algagi kunagi see istung ehk siis eh, oleks huvitav selle kohta rohkem kuulda ja ma loodan ka, et te olete üksikasjalikumalt analüüsinud seda, eh, et kui mingit teatud käitumist eh, karistatakse, et missugusest käitumisest siin jutt on. Te rääkisite sellest, et inimestelt võetakse liikumisvabadus, võetakse näiteks pass ära, et nad ei saaks minna teistesse kohtadesse, aga kas te olete täheldanud ka mingisuguseid teisi karistusi või kas on tuvastatav, et missuguse käitumise puhul siis selliseid karistusi rakendatakse? viimane küsimus oma uuringu puhul, kes olid need eksperdid, kellega te suhtlesite, kas teie info pärines õiguskaitseasutustest, politseilt, kas te suhtlesite juristidega või põhiõiguste ekspertidega või kuidas see üldpilt kujunes, aitäh! aitäh! vaatan, et kohe praegu küsijaid ei ole, kas saate vastata, härra Liže? proovin vastata siis kõigile küsimustele, aga kutsun teid ka üles äh, aruannet lugema. alustan siit lõpust. et äh, on olemas küll uuringu lõpus nimistu nendest inimestest, kellega intervjuu tehti. üldiselt, kui sellist uuringut teha, siis lihtsam on vestelda juristidega, Äh, samuti politsei ja õiguskaitseasutuse süsteemiga, muidugi vahel võib olla niimoodi, et juristid ei taha rääkida teatud äh, teemadel. ehk siis pigem tegelikult suheldi kohtusüsteemi inimestega, aga nii palju kui võimalik seoses meie ekspertide olema, ma, ma, mulle ei meenu küll eksperti nimi, Sean Murphy oli see, et nende kontaktide tõttu, kuna nad on akadeemikud, siis nad said äh, tuua mängu ka äh, politseiasutuste ja õiguskaitseasutuste seisukohad. nüüd tõtt-öelda need ülejäänud küsimused on päris keerukad, neile on raske vastata, sest nagu te teate, seadusandlus seoses terrorikuritegudega lähtub enamasti kriisidest. toimub mingi juhtum, siis vastatakse sellele seadusandlikult. ühtlasi see tegevus on ka väga emotsionaalne. ehk siis suuresti need vastused lähtuvad avaliku arvamuse nägemusest selle kohta, kuidas tulevasi terrorirünnakuid ära hoida, selle asemel, et arvestada näiteks põhiõigustega. Prantsuse kaasus on päris äh, huvitav. see näitab, kuidas avalik arvamus põhimõtteliselt juba aastaid aktsepteerib eriolukorda ja kui me vaatame eelmise aasta lõppu vastu võetud seadust, siis paar aastat tagasi ilmselt ei oleks eales sellist seadust vastu võetud, aga kuna sündmused toimusid, siis avalik arvamus on ka muutunud ja see oli võimalik. ma arvan, et oluline roll põhiõiguste kaitsel tuleb haarata just seetõttu, et tasakaal tuleb nii-öelda tagasi tuua ja tekib küsimus, et kas kumb on siis inimeste meelest olulisem, kas vabadus või julgeolek ja paistab, et julgeolekut tähtsustatakse praegu rohkem. siis te rääkisite sellest, et kuidas äh, peaks keegi midagi tõendama, kuidas tõendada seda, et keegi ei ole terrorisüüteos äh, kahtlustatav ja tõesti, see on päris keeruline teema, üks teema, millele ma tähelepanu pööraksin, see oli küll ka slaididel, aga ma ei rääkinud sellest, on see, et meil on vaja rohkem andmeid kui me mõtleme nendele teemadele, näiteks teatud meetmete proportsionaalsusele, siis eh, need arvud on päris huvitavad, nüüd ma kasutan Prantsusmaad näitena, sest ma tunnen Prantsusmaad kõige rohkem näitena, eh, läbi viidi umbes kuus tuhat läbiotsimist, aga vahistati kakskümmend üks inimest. ja seda siis eriolukorra kestel, selle algusest eelmise aasta esimese novembrini ja sellised arvud, selliste arvude nägemine või siis näiteks terrorisüütegude hulk või ohvrite hulk, need arvud aitavad nagu mõista või, või tajuda proportsionaalsust meiepoolsel vastusel, sellepärast et loomulikult on tarvis tagada julgeolekut, aga vahel seetõttu unustatakse see põhiõiguste mõõde, mida on lihtne unustada ja kui see ära unustatakse, siis põhiõiguste juurde tagasi tulla on päris raske. ma vabandan, ma ei vastanud kõigile teie küsimustele, aga kui soovite, siis võime sellest rohkem rääkida. selge ja proua Sargentini sure.. Uh, aitäh! mul on kaks küsimust. esiteks Euroopa Liidu õiguses on nüüd välja pakutud laiem määratlus sellele, et mida, kuidas defineerida terrorismi. ja kas teie oma uurimuse käigus täheldasite, et inimesi kahtlustatakse lähtuvalt sellest laiemast äh, definitsioonist? et varem teatud tegevused ei oleks terrorismiks kvalifitseerinud. no näiteks majandusliku kahju tekitamine teatud riigile või siis näiteks eh, keskkonnaaktivistid ja nende tegevused, kas te eh, saate sellest ehm, natuke rohkem rääkida, kas te olete seda täheldanud? teine küsimus. kui politseinikud peatavad kellegi kinni, palutakse näiteks näidata dokumente või oma auto pagasiruumi sisu, siis tekib küsimus, et mis hetkel saab sellest dokumentide küsimusest ülekuulamine, sest et kui kedagi ametlikult üle kuulatakse, siis on tal ka õigus juristi kohalolule Schengeni infosüsteemi pinnalt näeme me, et nüüd eksisteerivad täiendavad võimalused inimeste kinnipidamiseks ja küsimuste küsimuseks, mis tähendab seda, et võimalik on niimoodi päris sujuvalt äh, minna ülekuulamise faasi, aga kas te saate seda rohkem kommenteerida? aitäh! see esimene küsimus, terrorismi laiem mõiste määratlus nagu öeldud, siis äh, terrorismivastase võitluse direktiiv tuleb käesoleva aasta lõpuks üle võtta, ehk siis me eh, veel mingeid konkreetseid elemente näinud ei ole, aga nüüd ma pean taas kord tooma Prantsusmaa näite. Eh, see näide oleks COP kahekümne ühe ehm, kliimakonverents paar päeva pärast eriolukorra kehtestamist. me oleme kõik neid lugusid kuulnud, on tõenäoliselt võimalik, et politsei kasutas neid volitusi selleks, et piirata teatud isikute liikumisvabadust või isegi vahistada neid, ehkki nendel aktivistidel ei olnud mitte mingisugust muud tahtlust peale meeleavalduste COP kahekümne ühe tippkohtumisel, aga ometi kasutati neid terrorismivastaseid õigusakte. nüüd Prantsusmaa uue seaduse kohaselt võivad, võib ka Dunkirki sadamas kasutada nüüd täiendavaid meetmeid. ma ei ole küll siin suur ekspert, aga mulle millegipärast tundub, et Dunkirki sadam ei ole see koht, kus äh, terroristid äh, Ähm, midagi teeks või et nad siseneksid kuidagi, võib-olla on nad Brexiti pooldajad, äh, mingid äärmuslased, aga no ma ei usu küll, et see on koht, kus mingeid rünnakuid toime pannakse. nüüd teie järgmine mõte. küsitakse saalist, mis Dunkirki tõttu siis, mis seal siis on? Äh, Dunkirkis politsei igapäevaselt äh, kasutab neid volitusi, mille nad on saanud terrorismivastaste seadustega. ja see põhjendus ja küsimus sellest, kas eksisteerib mingisugune potentsiaalne põhjendus selleks, et just Dunkirkis seda teha, mitte teistes kohtades, no jah, tõtt-öeldes on küsitav. aga mis põhjusel, kas seetõttu, et et äh, migrandid proovivad minna Ühendkuningriiki. jah, võib-olla selle tõttu seda teemat me ei uurinud, aga tõesti võib olla see põhjus. aga läheme edasi, teie järgmine küsimus. veidi raskem on sellele vastata, sest on olnud keeruline politseiasutustega suhelda, eriti nendega, kes on nii-öelda koha peal aga see teatud voolavus ähm, menetlusetappide vahel, kui kelleltki küsitakse dokumente, aga siis minnakse üle äh, juba ülekuulamise faasi, tõesti, tõesti, te ütlesite väga õigesti, et seal piirid on hägusad. antud uurimuse käigus me ei keskendunud sellele küsimusele, aga tõepoolest, tegemist on ühe halli alaga, mille puhul võiks olla vajalikud täiendavad uurimistulemused. selge, aitäh teile! ma vaatan, et rohkem küsimusi ei ole, ehk siis võime selle punktiga lõpetada. minuni on jõudnud info, et Carlos Coelho on tulemas, aga teeme praegu viieminutilise pausi ja pärast viit minutit jätkame koosolekuga ja aitäh teile väga hea ja huvitava esitluse ja vastuste eest, viis minutit <laughs> Eh, dear colleagues, on thirteen mark-. head kolleegid, kolmeteistkümnendal märtsil kaks tuhat seitseteist libe koordinaatorid leppisid kokku, et Schengeni ala toimimise suhtes koostatakse aastaaruandeid. ja teatud probleemid selles valdkonnas eksisteerivad veel endiselt ja just see aruanne ongi mõeldud selleks, et et saada üldpilt nendest praegustest probleemidest, mis Schengenit mõjutavad ja loodetavasti on tegemist esimesega paljudest aruannetest, mis äh, kaasnevad parlamendi analüüsiva rolliga antud valdkonnas. eelmise aasta kahekümnendal veebruaril oli meil selles äh, küsimuses kuulamine ja täna esitletakse aruande projekti, sõna saab härra Carlos Kaljo ja siis variraportöörid Carlos, sul on sõna. Uh, aitäh, lubage, ma kõnelen emakeeles. Apresento hoje o primeiro relatório do Parlamento Europeu sobre o Estado de Schengen. Schengen é assim. see on kokkuvõte Schengeni aastaaruandest, see on üks olulisemaid väärtusi kodanik Euroopas eh, ning sellel on ka muu dimensioon, eh, sest Schengenisse mittekuulumine toob kaasa suured kulud, uued eh, piirid ehm, toovad kaasa kulud viiekümne miljardi euro eest nii kodanike kui Euroopa jaoks. lihtsustavad lähenemised ei aita, peame rääkima tegelikest probleemidest, mille aluseks on faktid ja seda raport üritabki teha peame tagasi tulema Euroopa liidrite päevakorda. teame, mida arvab Euroopa Komisjon, aga mitte seda, mida arvab nõukogu. antud hetkel, praegusel hetkel on siseministrid oma, on siseministrid kogunenud aruteluks ning peame mõtlema selle peale, mida teha selleks, et Schengen tuleks äh, tagasi päevakorda. jätkan nüüd inglise keeles. And explain how we arrived to ma räägin sellest, kuidas me selle aruande lõppkujuni jõudsime. nagu te ütlesite, eelmine, eelmisel ametiajal alustati sellega, et Schengen muuta Euroopa likumaks me nõustusime teatud mehhanismidega, me nõustusime parlamendi täiendava rolliga ja komisjoni täiendavate volitustega ning selleks on ka loodud siin komisjonis töörühm, mis analüüsib Schengeni ala toimimist ja mina kuulun sinna ja juhin seda. ning selle aruandega me loodame konsolideerida parlamendi kui kodanike esindajate rolli tõepoolest, veel mõnda aega tagasi leiti, et Schengen on selline liikmesriikide ainupädevuses olev teema, olenemata sellest, et see mõjutas tegelikult nii paljude inimeste elusid. viimase paari-kolme aasta jooksul on Schengeni küsimustes olnud tohutut survet ja probleeme, viimase kolme aasta jooksul on olnud rohkem kontrolle sisepiiridel kui eelneval kümnel aastal aga selles mõttes ka ma ütlen aruandes väga selgelt välja selle, et Schengen on olnud surve all seetõttu, et Euroopa ühine varjupaigasüsteem ei toimi ja õigustikku ei rakendata liikmesriikide poolt korrektselt. meie töörühm tuvastas oma töö käigus mitmeid probleeme näiteks välispiiride kontrolli probleem ja ka politsei ja justiitsasutuste töö, koostööprobleemid, sealhulgas Eurosuuriga seoses eh, eksisteerivad küsimused, mis on kõik aastaaruandes lahti kirjutatud. eriti tekitab muret see, et parlament on mitmeid uusi julgeolekumeetmeid heaks kiitnud näiteks kohustuslikud süsteemsed kontrollid Euroopa kodanike vastu ja selles kontekstis me oleme ka tuvastanud eh, jah, et eksisteerivad uued ohud, aga me ei saa aktsepteerida olukorda, kus liikmesriigid ei kasuta juba olemasolevaid vahendeid ja sellele me juhime ka aastaaruandes tähelepanu. me ütleme ka seda, et nõukogu peab lähtuma Euroopa Parlamendist seoses mandaadiga varjupaiga küsimustes ja vastuvõetamatu on see, et uus varjupaigaamet on tegelikult takerdunud, ehkki kokkulepe saavutati juba üheksa kuud tagasi. Schengen seetõttu ongi surve all, mõnede jaoks on lihtsam süüdistada vaba liikumist, kui tegeleda tegelike probleemidega. ja sellise populismi tulemus oligi piirikontrollide tagasitoomine sisepiiridel, liikmesriigid tegelikult on siin mänginud äh, tulega, nad ei ole teinud riikidega koostööd, ei ole olnud andmeid korrektsete hinnangute kujundamiseks ja nüüd, kui me vaatame Schengeni arutelusid ja toimuvat, siis äh, minu meelest siin käitutakse lausa õigusvastaselt. Schengeni piirieeskirjade kallale mineku puhul peab olema väga ettevaatlik. mingeid muudatusi tuleb teha ainult siis, kui võtta arvesse uusi ohte ja tahta neid maandada, aga see ei tohiks olla koht täiendavate kontrollide loomiseks ilmtingimata. raportöör usub, et Schengen tuleb tuua tagasi kodanike kätte me kutsume üles komisjoni seda eesmärki teadvustama ja lõppastmes rõhutame ka seda, et tegelikult on liikmesriigid need, kes seda protsessi eh, takistavad. kaks mõtet veel, proua esimees. esiteks aitäh komisjonile konstruktiivse töö eest, eh, härra Saiferile, härra Deskostale, aitäh ka meie oma sekretäriaadile, Katrin Jannile, Maiklile tehtud töö ja toetuse eest ja lõpetuseks ütleksin, et see aruanne põhineb Schengeni ala toimimise töörühma tööl ja tänan kõiki, kes töösse panustasid, ma loodan, et me saame töötada variraportööridega laiapõhjalise konsensuse loomiseks. ma usun, et me peame saatma parlamendi poolt tugeva signaali Schengeni küsimustes, aitäh! aitäh, Carlos! proua Riia. tänan, proua esimees. sooviksin tänada Carlos Coelhot äh, tema äh, raporti projekti eest. see näitab loomulikult ka seda, kui pädev on ta kogu selles valdkonnas. progressiivsed äh, mõttearendused on pidevalt edasi arenenud ning äh, loomulikult olen teie seisukohtadega nõus Schengeni arendamise osas ja peame sellega edasi minema. me oleme teinud koostööd eh, varemgi, kui ma õigesti mäletan, ja tahaksin variraportöörina keskenduda kolmele küsimusele. kõigepealt see, mis on Schengeni südames ehk siis eh, infosüsteem ja analüüsisüsteem peame äh, analüüsima ka poliitikavaldkondi, mis on seotud Schengeniga, näiteks äh, välispiiride kontrolli tugevdamine ning äh, integreeritud kontrollisüsteemi sisseviimine. see kõik peaks asendama siis kontrolle sisepiiridel ja institutsioonide et kiire edasine töö ja äh, töö kohapeal välispiiride tugevdamiseks äh, peavad garanteerima vaba liikumise võimaluse äh, siis liikmesriikide vahel, mis puudutab, siin on vaja loomulikult suuremat solidaarsust liikmesriikide vahel ning samuti on vaja suuremat võimet omavahelist koostööd tuleb tugevdada, nagu te mainisite ja tuleb ühtlasi asüüli, Euroopa asüülisüsteem üle vaadata, ümber vaadata, et garanteerida äh, suuremat äh, koostööd ja suuremat solidaarsust. ning selles osas äh, peame me suutma rakendust jälgima ja alati ei ole me kontrolli suutnud läbi viia ja reegleid alati ei respekteerita, kuigi öeldakse Euroopa tasandil, et seda tehakse ning sooviksin öelda ka seda, et prioriteet ei ole mitte väliselementide mainimine, nagu näiteks kolmandate riikidega koostöö, et võidelda migratsiooni sügavamate põhjuste vastu. see ei ole mitte see mis, millega meie tegelema peame ja ma arvan, et neid ei ole mõtet seega mainida. see oleks minupoolne esmane lähenemine eh, ja panus, esmane panus sellesse raportisse. Thank you and uh, aitäh. Cecilia Wikström, palun. Thank you very much. aitäh. aitäh, proua esimees ja aitäh raportöörile suurepärase aruande eest just seda tuleb näidata kodanikele, tuleb tuua tagasi demokraatlik analüüs Schengeni taastamise, selleks et Schengen jälle toimiks. ehk siis taaskord aitäh, Carlo, suurepärase töö eest! ja aitäh ka selle juhtrolli täitmise eest töörühmas, ma kuulun ka sinna, aga kahjuks ma ei ole alati saanud kohale tulla Schengeni uuesti rakendamine kodanike huvides on kohustuslik, see ei ole lihtsalt valikuline, vaid see on osa lahendusest selles küsimuses, kuidas Euroopa peaks toimima tänasel päeval vaba liikumine peab kindlasti kodanike jaoks säilima, aga ajutise piirikontrolli taastamine teatud liikmesriikide piiridel, ka minu eh, koduriigi piiril, on Schengeni proovile pannud ja selle kohta ei saagi midagi lõplikku öelda, tundub, et need piirikontrollid ei ole enam ajutise loomuga liikmesriigid jätkavad nende kasutamist, ma juhin siin tähelepanu sellele, mida ütles volinik Avramopoulos paar nädalat tagasi, ta ütles, et piirikontroll ei tohiks olla liikmesriigi tasandi küsimus. võib-olla see ongi osa lahendusest, ma olen nõus selle seisukohaga, et liikmesriigid ei tohi hakata Schengenit ohustama, aga seda nad just teevad see, mida Rootsi tegi, ta ütles äh, rändevoogude asemel mingis äh, põhjenduses, et tegemist on julgeolekuga, ehkki see ei olnud kuidagi põhjendatud, siis kahjuks ma pean küll ütlema äh, nõnda, aga see on reaalsus kauge lähenemine. ja see aruanne, mida me täna näeme, rõhutab seda, et liikmesriigid peavad eksisteerivaid õigusakte hakata rakendama ja selles ka kutsutakse üles komisjoni rakendama meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes meetmeid ei rakenda. ja ma siin saan ainult nõustuda raportööriga. see on täiesti keskse tähtsusega, et teatud liikmesriikide sellist käitumist enam taluda ei saa ajutine piirikontroll ei ole enam vajalik ja Euroopa Liidu kodanikud peaksid saama nautida oma õigust vabalt liikuda, sama võib ka muidugi öelda kaupade kohta, isegi ei pea ütlema. me vaatame nüüd läbi Euroopa Liidu suuremahulisi IT-süsteeme eesmärgiga tagada nende koostalitlusvõime, mis on midagi sellist, mis parendab Euroopa julgeolekut ja ka Schengeni ala turvalisust ja toimimist, aga tuleksin juurde, tuleksin veel selle mõtte juurde, et eh, mittetoimiv Euroopa ühine varjupaigasüsteem ja Schengeni praegune olukord on omavahel seotud. mida kiiremini me saame Euroopa asjadele korda, mida kiiremini saab luua poliitilise süsteemi, mis tegelikult ka toimib, mida kiiremini me saame kaootilisest olukorrast jõuda hästi hallatud rändesüsteemini, seda parem, ka Schengeni heaks. me oleme kuulanud äh, tõendeid professoritelt, ekspertidelt, kõik ütlevad seda. ehk siis ma rõhutaksin ka seda veel kord, Schengenit on tarvis, on tarvis Euroopa ühist varjupaigasüsteemi pigem varem kui hiljem ja taaskord härra Kalja, raportöör, suur tänu teile tehtud töö eest, väga hea aruande eest ja ootan edasist meeldivat koostööd. Thank you very much, Cecilia. aitäh, Cecilia. Karlus, kas sooviksid kokkuvõtte teha? aitäh, esimees. tahaksin tänada nii proua Guillaume'i kui proua Wikstromi tehtud töö eest ja peaksin ütlema, et äh, jagan ähm, proua Guillaume'i seisukohta sellest, et oleks vaja keskenduda kõige olulisemale, samas äh, teisi aspekte kõrvale jätmata ja nagu ütles äh, proua Wikström, on selliseid probleeme nõukogus äh, küsimustega, mille osas meie oleme juba otsuseid langetanud, näiteks asüülisüsteem, uus asüüliamet ja nii edasi ning äh, peame suutma äh, lahendama ta probleeme seal, kus nad tekivad äh, ja seda ilma, et me Schengeni süsteemi ohtu äh, seadnaks. me ei saa unustada seda, eh, mis on Schengeni eesmärk, see kõik, kui kõik, mis on Schengeniga seotud, moodustab, eh, mõjutab meie olukorda. kuid samas liikmesriigid on suutnud segamini ajada teised küsimused ja Schengeni. kui soovime Schengenile anda eh, uue mõtte, ette. ehk siis soovime tugevdada liikumisvabadust, siis peame suutma neile probleemidele leidma lahendusi ja selliste arutelude eh, tulemusena paljud sotsialistid ja liberaalid eh, saan aru, et selles osas on suur konsensus olemas, mis pole sugugi üllatav. ootan huviga äh, koostööd proua Guillaume'i ja proua Wikströmiga. Äh, teate, et meil on selles osas äh, väga suur ühine seisukoht, peaksime saatma jõulise sõnumi nõukogule ja mida suurem on meie omavaheline üksmeel, seda äh, paremini suudame mõjutada ka eh, nõukogu, suur aitäh selle suurepärase raporti eest, oleme kõik veendunud, et sellest tuleb väga tugev eh, sõnum Euroopa Parlamendi poolt. tahaksin meenutada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljateistkümnes märts eh, kell kolmteist null null, see oli meie viimane päevakorrapunkt ja sooviksin öelda, et järgmine kohtumine toimub kaheteistkümnendal märtsil Strasburgis seitsmest üheksa vahel ning üheksateistkümnendal märtsil eh, Brüsselis ja kahekümnendal märtsil eh, toimub koosolek terve päeva. suur aitäh teile ja kaunist nädalavahetust ah.! would... esimees räägib mikrofonidega. palju äh, õnne naisele, ütleb esimees, sest täna on rahvusvaheline naisepäev.